arutelu kõigepealt kuue fraktsioonilt äh, sain äh, taotluse äh, komisjonidesse ja delegatsioonidesse nimetamise kohta ning see lisatakse protokolli. ja kui keegi vastu ei ole, siis need muutused